ja avaldatakse ka käesoleval pro-, protokollis ning äh, teisipäeval äh, kirjutan ma alla viis äh, õigus-, seadusandlikku e-, ettepanekut ja need äh,, nende pealkirjad avaldatakse käesoleva istungi protokollis